istung jätkub. ja nüüd siis teise valimiste hääletusvooru tulemused. seitsesada kakskümmend viis antud häält, kehtimatuid sedeleid kolmkümmend neli kehtivaid sedeleid eh, kuussada üheksakümmend üks. seega on kolmsada nelikümmend kuus häält absoluutne miini-, eh, enamus, mida on vaja valituks saada teises voorus. kolleeg Forenza nelikümmend kaks, Lambert viiskümmend üks häält, härra Pitella kakssada häält rahvasaadik äh, Rebecca nelikümmend viis, proua Stevens kuuskümmend kuus häält ja härra Tajani kakssada kaheksakümmend seitse häält. seega ei ole ükski kandidaat äh, saanud absoluutset häälteenamust ja see tähendab seda, et nüüd tuleb korraldada kolmas voor ja kui teil rohkem märkuseid ei ole, siis ma eeldan, et teise hääletusvooru kandidaadid äh, lähevad ka kolmandasse vooru. proua Forenza, proua Lambert, härra Pitella, härra Rebecca, proua Stevens ja härra Tajani on seega kandidaadid kolmandas voorus. ka kolmanda vooru, vooru puhul võib esitada ka uusi kandidaate ja seega kolmanda hääletusvooru kandidaatide esitamise tähtaeg on kell seitseteist null null või muudatuste esitamise tähtaeg on seitseteist null null. Need kandidaadid äh, peavad äh, esitama oma taotluse istungit juhitava, juhtivale presidendile ja kandidaati seadmine või selle muutmine peab jõudma ka peasekretärini. kolmas hääletusvoor toimub täna kell seitseteist kolmkümmend. kuni selle hetkeni on istung peatatud.